tahaksin äh, parlamendis istungjärku äh, väljendades tänu Simon Veilile. ta oli üks meie ajastu suurimaid poliitikuid, kes mõjutas sügavalt Euroopa ajalugu ning kelle panus oli Euroopa Parlamendi väljakujundamisel hindamatu. Simon Veil kuulus nendesse suurte poliitikute põlvkonda, nagu, kes nagu Helmut Kohl, kes samuti lahkus mõned päevad tagasi eh,, moodustas samuti osa. Simon Veil oli esimene Euroopa Parlamendi president, kes oli otse valitud eh,, ning tema toetas Euroopa Parlamenti need tema esimestes sammu, esimestel sammul sel suunas, need õiges suunas ning äh, toetas seda tema arengus. ta alati soovis poliitilist parlamenti ning seda ütles ta oma esimesel, äh, esimeses kõnes Euroopa Parlamendi presidendiga, noh. meie äh, parlament on ülimalt legitiimne ning peab kõige olulisemal poliitilisel tasandil Euroopa Liidu tegevust mõjutama. meie võlg on selles äh, eh, naises hiiglama suur ning meenutame teda sellel nädalal ning paluksin äh, teiega äh, eh, leinaminutit tähistada tema mälestuseks. vi informo altresì teatan ühtlasi ka et homme kell kaksteist null null toimub äh, meie täiskogu saalis äh, äh, Simon Veili mälestamine, seega ähm, hääletus algab pärast mälest-, mälestamist ning saadikud, kes osalevad Ehm, kolmapäeval toimuvatel matustel kell kümme kolmkümmend Pariisis võivad eh, eh, seega eh, puududa, nende puudumine on põhjendatud täiskogu saalist. ning kuulutan täiskogu istungi ametlikult avatuks. jah, palun aitäh, president, tahtsin kõigile kolleegidele meelde tunnistada, et Saksa parlament võttis möödunud reedel vastu ajaloolise otsuse tegemist on riigiga, mis lubab samasooliste abielu ja minu arvates on tegemist ajaloolise hetkega ja Saksa eh, liidu, Saksamaa esindajana ning LGBT kogukonna esindajana tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti, tänu kellele see võimalik sai, sellepärast et ilma Euroopa Parlamendita me ei oleks siin, kus me praegu oleme, nii et suur aitäh teile, suur aitäh teile kõigile! onorevole proust alla järgmisena saab sõna kolleeg äh, Proust, palun. lugupeetud äh, president, lubage minul selle täiskogu aseistungjärgu alguses Euroopa Parlamendis äh, Euroopa Demokraatia Kojas austada Rahvapartei nimel Simon Veili, kes on äh, tõeline eurooplane ning kes lahkus meie seast eelmisel nädalal. tema hing jääb meie mälestusse, meie südamesse ja juhib meie tegevust ka tulevikus. Äh, ja äh, tema on, näitas meie julgust, meie, sümboliseeris meie lootust ja kaitsedes äh, demokraatiat konservatismi äh, vastu naiste õiguste eest, ta püüdles alati vaesuse poole, tõketest hoolimata. Äh, proua Veil oli sõja ohver ja ta oli vastupidav, sitke poliitilises Euroopas ning ühendas inimesi oma nende erinevuses. ja siin selles kojas, mida ta juhtis tuhande Äh, juhtis, kannab tema märki äh, ja mõningates äh, maailma piirkondades jätkuvad konfliktid tuletavad meile meelde, kui oluline on rahu. rahu meie mander, mandril on meie ümber tänu suurtele naistele ja suurtele meestele, kelle hulka kuulub ka Simone Veil. ja me peame jätkama samasugust poliitilist tegevust. ja kui äh, äh, lisaks sõnadele peavad olema ka teod ja äh, proua Simon Veil oli tegude inimene. ja tahaksime omalt poolt proua Veilile austust avaldada ja tahaksin oma töö, meie töö alguses selle suurepärase naisterahva öö, tegevust äh, igati austada. järgmisena saab sõna kolleeg Kivisbek. tänan teid, härra president, et äh, mulle sõna Ehm, andsite äh, ALDE fraktsiooni nimel, sooviksin äh, toetada teie sõnavõttu äh, ning väljendada heameelt, et toimub mälestustseremoonia selle geniaalse valgustatud naise mälestuseks ning olen nõus sellega, mida ütles Rahvapartei kolleeg, et tegemist oli sümboolse naisega kahekümnendal sajandil, ta elas läbi kõige kohutavamad ajaloo pöörised äh, holokausti ja samas ka esin-, oli ta kahekümnendal sajandil poliitik, äh, ta oli naine, ta suutis äh, oma nõudmised, oma väärtused, oma tahte, otsustuskindluse kokku panna tugeva jõulise iseloomuga äh, ning kes oli Euroopa Parlamendi esimene president ning kes Prantsusmaale tõi väärtused, mis ulatusid kaugemale Prantsusmaast, e, e, kaitstes inimõiguseid, kaitstes naiste õigusi, võttes e, võt, vastu või toetades seaduste vastuvõtmist, mis temalt oleks võib-olla tegemata jäänud ning mul on hea meel, et talle avaldatakse austust Euroopa Parlamendis kõik Euroopa kodanikud, eriti muidugi prantslased ja minu eh, eh, ja eriti minu parlamendifraktsiooni liikmed, kuhu ka Simon Veil ise kuulus. järgmisena saab sõna kolleeg Bonfoy. suur tänu teile, president, teie mälestussõnade eest, ma ühinen sellega, mida ütlesid minu kolleegid, tahaks öelda, et Simon Veil peale oma poliitilise tegevuse suutis ka eh, inimesi kokku viia, ta tegi väga palju Euroopa nimel, ta tegi selleks, et palju selleks, et Euroopa Liitu tuntaks, Prantsusmaal ta tegi palju naisõiguste nimel, näiteks mõtlen ma siin abordiõiguse peale, mille legaliseerimise eest ta võitles, see oli väga ränk võitlus ning eh, see on võitlus, eh, mille Eh, mida meie, prantsuse sotsialistid, eh, toetame endiselt edasi, teeme kõik selleks, et tema võitlus ei oleks eh, asjatu olnud ning mälestame tedagi, teda samuti siin Euroopa Parlamendi täiskogul. suur tänu teile. loomulikult märk, mille jättis Simon Veili selles kojas oli niivõrd võimas, et paljud kolleegid soovisid teda meenutada tema presidendi rolli pärast Euroopa Parlamendis. proua Lunatšek, härra president, ma sooviks samuti roheliste nimel tänada teid mälestussõnade eest proua Veili mälestuseks ning tänan kolleege, kes äh, samuti mälestasid teda. arvan, et ta oli oluline naine naisõiguste nimel Euroopa mandril Prantsusmaal, kuid ta oli ka sümbol teiste jaoks, seega sooviksin ma tänada teda selle eest, mis ta teinud on ja mida ta on Euroopa heaks teinud, aitäh! ja proua Toia sai, soovis samuti sõna, kuid tahaksin teile meenutada, et homme toimub äh, ametlik mälestustseremoonia. Äh, äh, proua Toia, ma sooviksin öelda, et väga palju on äh, Eh, pööratud tähelepanu sellele, eh, millistes raskustes on liikmesriigid seoses illegaalse immigratsiooniga. eelmisel nädalal jõudis Itaaliasse kaksteist tuhat inimest, järgnevatel päevadel jõudis iga päev kohale viis tuhat inimest ja, ja samas vaimus see jätkab. meie oleme otsustanud Eh, last, eh, need inimesed eh, vastu võtta, kui te oleme suurtes raskustes ning paluksime, et pöörduksite oma riikide valitsuste poole, et te näitaks üles humaansust ning solidaarsust. kui Euroopa soovib olla humaanne, siis Eh, siis tuleb mõelda selle peale, et Itaalia on praegu väga raskes olukorras, eh, nagu eelmisel aastal eh, Kreekas ning Euroopa Parlamendis peame näitama üles rahva tõelist tahet, oleme rääkinud siin Simon Veilist, tema väärtustest, tema projektidest ja siin on küsimus, kas Euroopa väärtused ja Euroopa projekt jäävad alles või kaovad nad ära suur tänu teile, proua Toia. meil on võimalik eh, sellest rääkida seoses Eesti eesistumisega seoses eh, olen juba rääkinud härra Ratasega ning ta kinnitas, et immigratsiooniküsimused eh, on kindlasti